lugupeetud daamid ja härrad, nagu te teate, fraktsiooni esimeeste konverents otsustas, et Brüsseli eh, täiskogu eh, novembri alguses jääb ära. ma kasutaksin võimalust ja räägiksin teile, milline on asjade seis nagu te kõik teate, on eh, Brüsseli täiskogu saali laes mõrad reeglipäraselt toimuvate kontrollide käigus leiti, et kolmest alast kahekümne ühest on mõrad. augustikuus anti mulle teada, et äh, täiskogu saalis olemine võib olla ohtlik ja sellepärast ma lasin täiskogu saali sulgeda. esimene ekspertiis, mis meile esitati, ütles, et kõige ohtlikum koht saalis on presidendi koht, nii et te võite nüüd väga hästi ette kujutada, et miks ma pidin otsekoheselt tegutsema järgmised uuringud on näidanud, et tegemist on äh, raske ehitusveaga, mis ei äh, puuduta küll valet äh, ehitusmaterjali valikut või seda, et oleks suuri vigu ehituses tehtud, vaid lihtsalt materjal on väsinud ja kulunud ja seda ei osatud ette näha ma palusin peasekretäri, et tehtaks kõik võimalik, et leitaks kõik eksperdid äh, et olukorda hinnata. Belgia valitsusele andsin ka teada ja peaminister Di Rupo saatis äh, meile Belgia valitsuse ehituseksperdi, kes aitab meil järgnevaid otsuseid vastu võtta. daamid ja härrad, me eeldame, et äh, renoveerimistööd võtavad pikemat aega aega. meil tuli lagi seestpoolt toestada ja Need toestavad palgid on nii suured, et need tellingud, mis üles pandi, vajutavad nüüd põrandale, põrandat nii tugevalt, et ka täiskogu saali all olevad ruumide laed tulid toestada ja seetõttu ei ole võimalik kogu selles maja osas midagi teha. järgnevatel nädalatel äh, tuleb, tulevad meil ekspertiisid lahendusvõimaluste kohta ja kaasatud on ka rahvusvahelised eksperdid. millal meil on võimalik täiskogu saal uuesti avada Brüsselis, seda ma ei tea, aga võin teile öelda, et kogemused näitavad, et sarnased ehitustööd võtavad päris pikalt aega. hoolimata nendes, sellest raskest olukorrast me jätkame oma tööd, sellegipoolest ma proua Merkelile, liidukantslerile ütlesin, kes pidi tulema novembrikuus äh, Brüsselisse, ma ütlesin talle, et ta võiks siiski tulla ja me korraldame äh, esimeeste konverentsi äh, mis on avatud kõikidele liikmetele ja Rahvapartei suur üllatus-üllatus andis isegi meile oma saali kasutada sest neil on kõige suurem saal. nii et äh, saadikutele avatud esimeeste konverents toimub ja seal on meil võimalik ka Saksamaa liidukantsler ära kuulata ja proua Merkeliga ma ka vastava kokkuleppe sõlmisin. veel meenutaksin teile lühidalt, daamid ja härrad, et viimastel kuudel olen väga tihti saatnud kirju, mida te loodetavasti olete ka kõik lugenud ja need puudutavad äh, homset äh, pildistamist homme pool üks paar minutit enne hääletust äh, toimub siin äh, plenaarisaalis panoraamfoto tegemine kolmes, kolmsada kuuskümmend kraadi siis äh, ja iga liige peaks istuma oma koha peal. Te mäletate kindlasti, et ma olen teile ikka ja jälle kirju saatnud selle kohta, mulle on öeldud, et on siiski saadikuid, kes pole veel seda kirja saanud, ma ei usu, pigem ma arvan, et nad ei ole seda kirja lugenud. nii et need, kes veel ei ole oma äh, postkasti kas äh, praktilistel või telepaatilistel või ka telemaatilistel põhjustel avanud, homme kol-, kaksteist kakskümmend viis ehitatakse siia üles kolmedimensionaalne kaamera, mis meid kõiki filmilindile jäädvustab ja teie pilt jääb siis internetiga sellisel kujul, et iga kodanik oleks võimeline teid siis ka kohe ära tundma. suur tänu tähelepanu eest ja nüüd alustame aruteludega ning me räägime kõigepealt üldeelarve projektist aastal kaks tuhat kolmteist ja annan kõigepealt sõna meie raportöörile Giovanni Laviale. palun, härra Lavia, teil on sõna. presidente ministro mauro jannis commissario lewandowski colleghi lugupeetud äh, president, lugupeetud äh,